Äh, äh, äh, artiklile seitsekümmend kaheksa olen saanud siis naiste õiguste komisjonilt oma algatusliku raporti kohta, mis puudutab puuetega naisi. ja see taotlus on Äh, äh, heaks kiidetud, kui ei esitata vastu äh, või